nüüd üheteistkümnendal novembril kaks tuhat üheksa oma istungil võttis parlament kuulda äh, härra Viktor Uspaskisse soovi tema parlamentaarset äh, puutumatust äh, kaitsta seoses Leedu Vabariigi sammuga, see talt ära võtta. kaheksandal septembril kaks tuhat kümme saadetud kirjas on õiguskomisjoni esimees teavitanud parlamendi presidenti, et see palve on nüüd aegunud, kuivõrd parlament seitsmendal septembril kaks tuhat kümme hääletas ja otsustas Viktor Uspaskiselt võtta ära tema saadikupuutumatus seoses kohtumenetlusega Leedu Vabariigis. tänase istungi protokoll edastatakse parlamendi saadikutele ja läheb heakskiitmisele järgmise